Président. Mesdames, Messieurs, Madame la Commissaire. lugupeetud daamid ja härrad, alustame jällegi oma istungit. kõigepealt eilse istungi protokoll ja tekst on teile kättesaadavad, kas teil on mingisuguseid kommentaare selle kohta, kommentaare pole. sellisel juhul on protokoll vastu võetud mul on ka üks teadaanne teile, olen saanud